meid on lausa viis-kuus siin, ma tervitan teid, kallid naised. härra volinik, me alustame. me alustame lugupeetud kolleegi Leotari raportiga uuend toidust raportöör saab sõna, palun voorzitter vriendelijk bedankt. Eh, ik wil ook alle aanwezige en niet aanwezige schaduwrapporteurs en collega's hartelijk bedanken. tervitan kõiki kohalviibijaid ja mitte kohalviibivaid variraportööre. tahaksin siiski kõiki tänada suurepärase töö eest. ma arvan, et jutt ei ole mitte ainult toiduohutusest, vaid äh, raportis käsitletakse teisigi aspekte, mis on erakordselt olulised tarbijatele ja meil on ka terve rida eetilisi kaalutlusi, miks seda teemat tõstatada. me kõik tervitame loomulikult innovaatilisust, kuid seda ei tohi teha toiduohutuse ja toiduainete kvaliteedi arvelt. ma arvan, et meil õnnestus tegelikult äh, kõiki veenda oma raportiga, mis siis endast tegelikult uuend toit kujutab. uuend toit on toit, mis ei ole veel jõudnud Euroopa Liidu turul enne tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmenda aasta viieteistkümnendat maid. seetõttu ei kehtinud, kehti need Euroopa Liidu territooriumil kui toiduaine, kuid nüüd tahetakse uuend toit Euroopa Liidu turdule tuua ja seetõttu on meil tarvis küsimust reguleerida eh, kas või näiteks sellepärast, et võidelda öö, eh, ülekaalulisuse vastu meil on tarvis tagada, et eh, uuendtoidu tootmiseks kasutatavad uued tehnoloogiad oleksid inimeste tervisele ohutud. kui aga uued toiduained, uuendtoit turule tuuakse, siis siis tuleb tagada nende ohutus. kui ohutus ei ole tagatud, siis neid toiduaineid meie lauale jõuda ei tohiks. mis puudutab uuendtoitu, siis seda tuleb ka vastavalt märgistada. nüüd me jõuame kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toiduni. E, inimesed on valmis tegelikult kulutama järjest enam raha selle eest, et nad teaksid ähm, kus see eh, eh, eh, loom kasvatati, kuidas liha nende lauale jõudis. aga kui me räägime kloonitud loomadest, siis tegemist on loomadega, mille puhul ei ole täiesti selge, mil määral nende toiduks tarbimine on ohutu ja aga samas ei saa me ka kuidagi praeguses olukorras välistada, et kloonitud loomadest, loomade liha meie toidulauale ei jõua. E, Euroopa Parlament on selle küsimusega korduvalt tegelenud, muuhulgas võeti kahe tuhande kaheksandal aastal vastav resolutsioon, millega püüti küsimust reguleerida. kuid e, selle raporti ettevalmistamisel nõukoguga konsulteerides selgus, et nõukogu on veendunud, et kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit käib uuendtoidu alla. selles küsimuses me nõukoguga kokkuleppele ei jõudnud. kui me aga vaatleksime, kui parlament eh, kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toitu uuendtoiduna, siis võib see toit kontrollimatult meie laudadele jõuda. me peame sea-, vastavas, vastuvõetava seadusandlusega tagama, et inimeste tervis, terviseohutus oleks tagatud. me peame töötama väga napis ajaraamistikus, seda enam, et Ameerika Ühendriikides on vastavad load juba väljastatud, et kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit võib jõuda turule, mis tähendab seda, et see toit võib jõuda ka äh, meie turule, selles mõttes ma tahaksin loota, et parlament näitab üles sama meelekindlust kui viimase kolme aasta jooksul ja meie suudame oma tarbijad sellest päästa. ja seetõttu ma tahaksin rõhutada, et see ongi põhjus, miks me soovime, et kin-, kloonitud loomade toit jääks määruse kohaldamisalast välja. experimentada kolleega eh, quería decirle, sabe usted que como ponente tiene aitäh, te olete tõesti nagu veteraani kolleeg ja te teate, et teil on debati alguses neli minutit ja lõpus kaks minutit. üldiselt, nii et kui te debati alguses kasutate kuus sek-, äh, kuus minutit ära kasutate, siis debati lõpul on teil aega vaid lehvitada. Te peaksite jätma endale piisavalt aega, et äh, seda kahte minutit kasutada lõpuks, aga nüüd volinik Jean Dali olge kena, vastake sellele raportöörile ja raportööri äh, seisukohtadele. komisjon, teil on sõna. härra president, lugupeetud liikmed, möödunud aasta märtsis hääletas äh, parlament uudistoe, uuendtoitude esimese lugemise peale. paljud muudatusettepanekud on nõukogu seisukohta sisse kirjutatud, nii nagu ta vastu äh, võeti esimesel lugemisel selle aasta märtsis nõukogu posit-, seisukoht kinnitab, et on vaja turueelne äh, uud, uuendtoidude kontroll, tagamaks tarbijatele, et uued tooted on ohutud nii inimestele kui loomadele ning respekteerivad nii tarbijate huvisid kui ka keskkonnahuvisid. välja pakutud protseduur ühtlustab ja kiirendab autoriseerimise protsessi EFSA tsentraliseeritud toiduohutuse protsessi kohaselt ja kehtestab tähtajad äh, autoriseerimise protsessile. see annab ka parema ohutushinnangu, millega traditsioonilised ohutud äh, toiduained kolmandatest riikidest jõuavad kergemini Euroopa Liitu. tänan väga parlamenti nendepoolse toetuse ette sellele ettepanekule, et protseduur saaks lihtsamaks. mis puudutab äh, nanomaterjale, siis rõhutan, et komisjon kaalu- äh,, parlamendi taotlust, et kõik toidud, mis sisaldavad äh, eh, nanomaterjale, peaksid olema vastavalt märgitud, märgistatud, aga enne kui tekst lõplikult valmis saab, peame jõudma kokkuleppele selle suhtes, kuidas eh, kohandada sellega Lissaboni lepingu uusi sätteid, eriti mis puudutab defini-, nanomate-, nanomaterjali uusi definitsioone. ma olen veendunud, et tasakaalustatud lahendust on võimalik leida nii, et parem tekst saab valmis õigeaegselt. mis puudutab loomade kloonimist, siis jagan seda seisukohta, et parlament peab seda teemat ülioluliseks. ma olen pühendunud sellele, et raport sisaldaks kõiki kloonimise aspekte toiduahelas, et see saaks valmis novembriks kaks tuhat kümme ja sellele järgneks seadusandlikud ettepanekud ma luban, et kõik teemad saavad läbi uuritud, eriti need, mis puudutab äh, kloonitud loomade tervist ja heaolu, nende produktiivset elu ja loomulikku eluiga. see, millist mõju avaldab kloonimine rahvusvahelisele kaubandusele, on võtmeküsimus, millega siin raportis samuti tegeldakse. selle raporti tulemusi vaatan lahtise pilguga, et leida äh, rahuldavat ja proportsionaalset lahendust mida oleks tõhusalt võimalik ka rakendada. raport on lähtekohaks järgnevatele aruteludele selleks, et leida, leitaks rahuldav tulemus kõikide institutsioonide jaoks. lõpuks tahan tänada proua Leotardi raportööri ja variraportööre nende väärtusliku töö eest selle seadusandliku äh, teema kallal. ja nüüd kuulan huviga lugupeetud parlamendiliikmete seisukohti. suur tänu, volinik. ja läheme nüüd äh, sõnavõttude juurde. kõigepealt erinevate parlamentaarsete fraktsioonide nimel ja kõigepealt annaksin sõna äh, proua äh, Pilar Ajusole, kes on samast riigist kui nõukogu esindaja ja mina ja me olime Hispaaniast, me olime Rahvusparlamendis mõni aega kolleegid ja ma hea meelega annan teile kaheks minutiks sõna. suur tänu, härra on hea meel, et te mulle sõna andsite, nagu volinik ütles, see on hästi kõige olulisem seadusandlik akt tarbijatele ja põllumajandus- ja toiduainetööstusele. ma räägin siin uudistoitudest ja nagu on öeldud, kõige vastuolulisem punkt seondub äh, kloonitud loomade lihaga ja nende järeltulijate lihaga, mitte kloonitud loomade endaga vaid ka nende järglased on need, eh, kes probleeme tekitavad või muret tekitavad. ei olnud võimalik pühendada vaid paari lõiku selle läbi, sellele kloonimise läbimurdelisele tehnoloogiale ja selle mõjudele. hiljutine muudatus kutsub komisjoni üles esitama seadusandluse alast ettepanekut seaduse projekti, et need aspektid kokku tuua. kui me räägime kloonitud loomade lihast, kas me siis ootame, et komisjon tuleks omapoolse ettepanekuga välja, mina arvan, et komisjon tuleks, peaks välja pakkuma ettepaneku, ja siis peaksime esitama meie oma seisukohad selle suuna suhtes, millega te oma ettepane-, oma seaduseprojektiga liigute. ja ma arvan, et te peaksite saama meie ettepanekud täiesti tava-, moel. parlamendis on lahknevad seisukohad, aga siin on asi, milles ma olen väga huvitatud, nimelt nanomaterjalide teema. päris kindlasti vajame uut nanomaterjalide definitsiooni mitte ainult märgistamise jaoks, aga need peavad põhinema põhjalikel teadusuuringutel. siin on ka, siia materjale, mida võib, äh, mida võivad toidud sisaldada ja kogu toidu ja tervise aspektile tuleb anda kõige suurem prioriteet, suur aitäh! suur aitäh! ja ma vist ei öelnud, et te kõnelete Euroopa Rahvaparteide nimel. aitäh! ja nüüd kuuleme, kuulame ära härra äh, proua Tassiana Sarbu, kolm minutit. suur aitäh, härra eesistuja. kõigepealt aitäh selle eest, et teete meiega koos tõsist koostööd. meie peamiseks mureks on alati olnud see, mis seondub kloonitud loomadelt saadava toiduga. uuringud mis on tehtud selle mõju kohta, mis puudutab siis kloonitud loomade liha tarbimise suhtes, need on väga piiratud. ei ole mingit äh, kindlust, et need oleks, et see oleks äh, ohutu tarbimiseks. eetilised aspektid, äh, teadmiste puudumine taoliste toodete kasutamise puhul, kui ka probleemid looma tervisega, viib meid seisukohale, et loomade kloonimine toidu tootmise nimel ei ole õigustatud aga kui me lisame siia nanomaterjalid, eh, mida toit võib sisaldada ja toit, mida toodetakse nanotehnoloogiaid kasutada, kasutades, nanotehnoloogia mõju inimkehale ei ole veel teada. ja meie mure peab olema see, et tarbimine oleks turvaline. peavad olema spetsiaalsed eh, tur-, ohutushinnangud EPSA poolt, enne kui taoline toit müügiks loa saab me peame ettevaatlikult lähenema toidutootmise tehnoloogiatele, kuni me ei tea täpselt, milline on tema mõju inimkehale ja keskkonnale, peame olema ettevaatlikud. on oluline ka see, et tarbijad informeeritaks sellest, mis see on, mida nad söövad. ja seetõttu toetan kõiki märgistusnõudeid. selle määruse oluline aspekt peaks olema lähtekoht, et toit peab olema turvaline, ohutu ja looma heaolu on samuti oluline, oluline pool. ma rõõmuga toetan neid muudatusettepanekuid, mis toetavad loomade heaolu, selle arengut, nagu näiteks alternatiivsete testimismeetodite väljatöötamine ja nende meetodite laiem kasutamine, kui see aitab vältida testimisi loomade abil. Euroopa Parlamendi seisukoht nendel teemadel on olnud üsna selge esimesest lugemisest saadik ja see võeti vastu suure häälteenamusega, arvestades seda, et nõukogu ei olnud valmis siin kompromissile minema äh, kloonitud loomadelt saadud toidu suhtes, on oluline, et praegusel hetkel võtaks parlament selge ja jõulise seisukoha. meie esindame kodanike huvisid ja me ei tohi taganeda. suur aitäh, kallis kolleeg! ja nüüd ALDE ja liberaalide fraktsiooni nimel Äh, proua Parvanova, kaks minutit. Äh, aitäh, härra president, äh, härra volinik, kallid kolleegid, ka mina tahaksin tänada proua raportööri ja variraportööri proua Lapaaži nimel tahaksin avaldada toetlust äh, raporti, komisjoni poolt vastu võetud raporti võtmepunktide puhul. nagu minu kolleeg ütles, siis peamine lahtine küsimus äh, uuendtoidu puhul on loomade kloonimine. seni ei ole küll tuvastatud mingeid turvariske, aga äh, kui äh, toodetakse liha kloonitud loomadest, siis tekib probleeme loomade heaoluga, biomitmekesisusega, ka eetilisi probleeme. seetõttu tahaksime välistada kloonitud loomade äh, liha, nende järeltulite liha selle regula-, määruse rakendusalast ja palume, et komisjon esitaks seadusandliku ettepaneku, mis puudutaks selle küsimuse kõiki aspekte. Äh, oleks vastuvõetamatu äh, paika panna selline protsess, ilma et Euroopa kodanikel ja parlamendil oleks äh, korralik debatt selle tehnoloogia kõikidest tagajärgede koha pealt. meenutaksin teile ka, et see seisukoht on selgelt väljendatud juba parlamendi kahe tuhande kaheksanda aasta resolutsioon, mis puudutas loomade kloonimist eh, to-, toiduahela jaoks. mis puudutab nanotoite, siis peaksime kindlustama, et eh, ükski toode, mis on, kus on kasutatud nanoosakesi, jõuab turule ilma, et eh, meetodid, millega korralikult riski hinnata, on välja arendatud ja, ja heaks kiidetud. juhised selles osas peaks tulema EFSA-lt konsulteerides kõigi osapooltega, need peaksid olema heaks kiidetud liikmesriikide ja parlamendi poolt. enamik meist on ka nõus, et läbipaistvuse küsimus on äärmiselt oluline selle teemaga tegelemisel. seetõttu peame me garanteerima avalikult ligipääsu andmetele, eh, mille puhul riskihinnangud siis põhinevad eh, kasutatakse avalikku raha, seetõttu peaks olema avalikkusele ligipääsetav, aga kõik andmed, mis on seotud riski hindamisega, Aarhusi konventsiooniga ja Euroopa Liidu hetkeseadusandlusega, peab olema avalik ligipääs andmetele ja ka kaitstud olema ka intellektuaalne omand, kui me räägime siin GMO-dega toidetud loomade küsimusest. loodetavasti äh, see lepitus viib meil siin nüüd selge tekstini, mis garanteerib meie kodanike õigused ja kohustused. aitäh, nüüd Roheliste fraktsiooni nimel annan sõna härra Stasile neljaks minutiks. Äh, suur aitäh, kallid kolleegid kui ma tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal parlamenti valiti, siis üks esimesi debatte, milles osalesin, puudutas toiduohutust. kuna tegemist oli toiduainete kriisiga, siis oli see kanaliha probleem ja siis äh, komisjon esitas toiduohutuse valge raamatu. seal oli sada kaheksakümmend erinevat meedet selleks, et toiduohutust tagada nüüd, üksteist aastat hiljem, võime loomulikult olla uhked selle üle, mida me kõik oleme teinud, sest praktiliselt üheksakümmend protsenti Valge Raamatu ettepanekutest on ellu viidud. ja nüüd on jäänud see temaatika, millest täna räägime, sest me tõepoolest tahame kontrollida, kuidas me peaksime uuend toiduga toimima. uuend toit on toit, mis, mida toodetakse uudse tehnoloogia äh, alusel ja need on toiduliigid, mida ei toodetud enne viieteistkümnendat maid tuhat üheksasada üheksakümmend seitse. seega praegu me peame tagama terviseohutuse, inimeste tervisekaitse ja peame tagama normaalselt toimiva turu Paljota kui raportöör on viimase kolme aasta jooksul teinud ära väga suurt tööd, ta on tek-, töötanud suurepäraselt koos variraportööridega, aga ka mm, to-, rahva öö, tervise- ja envikomisjoniga. seetõttu õnnestus tal saavutada juba esimesel lugemisel öö, väga suur enamus oma seisukohtade selja taha, sest kuussada 600 viiskümmend kaheksa saadikut pooldasid tema seisukohti, härra volinik, see on erakordselt suur number. Tem-, ta on väga põhjalikult selle raporti ette valmistanud ja seetõttu ma toetan, et kloonitud loomadest toodetud toit ei peaks, nagu ütles ka raportöör, maardu-, määr-, määruse kohaldamise alasse mahtuma roheliste fraktsioon tahaks tegelikult minna veelgi kaugemale me oleme seisukohal, et me soovime niisuguste toitainete moratooriumi. seetõttu ma loodan, et äh, komisjon esitab meile teatise selleks, et me suudaksime selle teatise alusel otsustada, kuidas me saame edasi minna, see on minu arvates väga tähtis, sest asi on äärmiselt pakiline. on ilmne, et nõukogu äh, käsitleb seda teemat äärmise kõhklusega ja mul on sellest väga kahju. see on väga kahetsusväärne, meil on olnud mitmeid istungeid, ühisistungeid, et edasi minna, aga me ei ole saavutanud nõukogu läbirääkimistel mitte mingisugust edu mistõttu me tõepoolest tahaksime loota, et me, see lähikuudel õnnestub. teatan, et minu fraktsioon tunnistab täielikult äh, raportööri lähenemisviisi ja me tõepoolest tahaksime, et see dokument äh, jõuab, jõuab vastuvõtmiseni, lähtudes sellest, millised on raportööri põhimõttelised seisukohad. ja et siis pärast seda, kui me oleme saanud ka komisjoni teatise kind-, äh, kloonitud loomade määruse kohaldamise alast väljajätmise kohta, siis äh, võime tõepoolest rääkida sellest, et oleme teinud suure sammu edasi. omalt poolt oleme valmis algat-, omaalgatuslikku raporti ette valmistama. suur aitäh! ja nüüd on sõna proua Roospahil aitäh ja kõigepealt suur aitäh äh, proua Leotardile tema poolt tehtud töö eest. mind isiklikult väga huvitab äh, tarbijate õigus informatsioonile igasuguse toidu osas. Äh, siin on küsimus uuendtoitudest, toidulisanditest, maitselisanditest ja nii edasi, ka nanomaterjal. kas need mõjutavad meie tervist ja kui, siis äh, kas nad peaksid langema toidu regulatsiooni alla, me Euroopa Liidu seadusi on siin küll vaja, aga siin on palju erinevaid huvisid, nanomaterjal, loomade kloonimine, need on sellist tüüpi toiduained, mis, mida mujal maailmas juba kasutatakse, aga kes tahab neid uusi meetmeid, see on tööstus, kes tahab müüa rohkem tooteid või on tegelikult tegemist tarbijatega, ma ei usu seda, ma arvan, et Euroopa Liidu tarbijad tahavad, et nende supermarketites oleks hea toit, et korralikult oleks märgistatud see, mis seal sees on. minu koduriigis äh, valivad üha rohkem inimesed äh, orgaanilised äh, toiduained, kus on korralikud koostisosad ja mitte mingisuguseid lisasid. lõpetuseks tahaksin tänada härra Tallit selle koha pealt, mis ta ütles kroonitud toodetuses Euroopas, me saame ilma nendeta hakkama minu riigis on viis ja pool miljonit inimest, me toodame kakskümmend viis miljonit eh, siga ja sada miljonit kana ilma igasuguse kloonimiseta, aitäh! aitäh, proua Raspa! ja see debati osa lõpeb nüüd härra Tanasescu sõnavõtuga, kellel on kolm äh, minutit kõne, kes räägib sõltumatute liikmete nimel. suur aitäh, härra president nanotehnoloogiat kasutades äh, saavutatud toit äh, peab olema riskihinnatud enne, kui see heaks kiidetakse, enne kui märgistatakse, enne kui see jõuab Euroopa turule. ja ka toit, mis äh, tuleneb kloonitud loomadest ja nende järeltulijatest. see seadusandlus vaatab, kuidas kaitsta inimtervist. see nimi uuend toit on piisavalt huvitav, et hakata Äh, unistama värvikast maitsvast puuviljast, mida te pole kunagi enne näinud. kahjuks on realiteet aga tunduvalt äh, hallim. soov äh, et me ei hakkaks kasutama naatohrialget kasutatud toodet ilma järelevalveta on tõsine. teaduse läbimurded tulevad üha tihedamalt ja see võib äh, tuua lahendusi äh, näljahädaga võitlemiseks maailmas, aga see ei tähenda seda, et me peaksime unustama igasuguse turvalisuse nii meie kui tulevaste põlvkondade puhul. mõnikord leiame me, et äh, oleme rääkinud siin uuendtoidust, kloonitud loomadest juba sada, sadu aastaid ja et ilma selleta ei ole võimalik hakkama saada kas ma pean teile meenutama, et eh, selliste toidu tootmises kasutatud tehnoloogiad on eh, mitmeti siiski veel eh, eksperimentaalfaasis. kas lõppkokkuvõttes olete te valmis sellist toitu oma lastele andma? aitäh! suur aitäh! sellega oleme me ühele poole jõudnud kõnelejatega, kes kõnelevad oma fraktsioonide nimel, nüüd jätkame selle debati osaga, kus liikmes räägib, liikmed räägivad iseenda nimel ja, ja kõigepealt annan sõna härra Peeter Liisele kaheks minutiks. lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tõepoolest tänada kolleeg Leotari Euroopa Rahvapartei fraktsioon põhimõtteliselt toetab teid, ehkki mõnedes küsimustes oleme teistsugusel seisukohal ma leian ka, et väga hea on olnud ka koostöö variraportööridega, aga ta juba ütles, nagu ütles juba proua Jooso, oli meie fraktsioonis arutelu loomade kloonimise üle ja fraktsioonis olid väga erinevad seisukohad. ja homme sõltumata eriarvamustest hääletame fraktsioonina ühtselt meie agraareksperdid ki-, ei leia, et meil oleks tarvis kloonitud loomi selleks, et tagada mm, elanikkond toiduainetega. selleks puudub igasugune vajadus, me saame ka ilma niisuguste loomade eh, toiduks kasutamiseta hakkama. kõik küsitlused ütlevad, annavad selle vastuseks täieliku ei, inimeste suhtumine on eitav. kõik need inimesed, kes vähegi järele mõtlevad, saavad aru, et küsi-, lahtisi küsimusi on nii palju ja et nad ei saagi niisugust asja toetada. kui me nüüd aga jõuame loomakaitse juurde, siis see on tõepoolest erakordselt tähtis. sest et väga paljud loomad kannatavad loomade kloonimise all. ainult äh, kümme protsenti kunstlikult viljastatud loomadest, äh, kellele istutatakse embrüon, jäävad ellu nendest äh, embrüonidest. Kol-, kolmandik loomi aga sureb. me ei saa astuda samme siitkohalt edasi minna, kui me ei arvesta kõikide nende meie jaoks oluliste loomakaitseprintsiipidega, aitäh! nüüd saab sõna härra Joolainen, kaks minutit, palun. härra juhataja, härra volinik, poliitilistes fraktsioonides öö, äh, toimus kindlasti väga palju huvitavaid ja ka vastuolulisi diskussioone, kuid meie fraktsiooni enamik äh, on seisukohal, et me hääletame äh, proua Lyotari raporti poolt ma arvan, et äh, me oleme teiega ühele samal arvamusel, härra volinik, kui te ütlesite, et äh, niisuguse uuendtoidu turule jõudmiseks on vaja vastava loa saamine. me leiame, et selleks on vaja äh, keskset kohta, keskset institutsiooni, kes neid lube väljastab, mitte et neid väljastatakse igas kahekümne seitsmes riigis eraldi. ainult siis oleme võimelised eh, ühtlaselt ja terviklikult järgima muuhulgas terviseohutuse põhimõtteid. ja nüüd eh, tehniliselt toodetud nanomaterjalid meie kojas lähtutakse nende kasutamise ettevaatlikkusega. ja see on ka mõistetav, enne kui meil puuduvad selgepiirilised andmed niisuguste materjalide toime kohta, ei saa me ometi lubada, et niisuguseid materjale kasutatakse ja et me niimoodi, niisuguse loa andes inimesi, inimese tervise teadlikult ohtu seaksime aga samas, kui toit äh, sisaldab niisuguseid äh, nanomaterjale, peaks selline sisaldus olema tootemärgistuselt selgelt äratuntav. ma leian, härra volinik, et me peaksime äh, teie poolt esitatava mm, teatise alusel tõepoolest täpselt ka kokkuleppele jõudma, kuidas selline märgistus välja peaks nägema ma tahaksin teid paluda, et enne, kui algab lepitusmenetlus nõukoguga, et teie eh, toetaksite parlamendi seisukohta selle raporti küsimuses. kolleeg Rossi, palun. uuendtoitude määrus kus on nimekiri toodetest, mida lubatakse Euroopa Liidu turgudele. siin on ka muudatusettepanekud, mis ütlevad, et taolised toiduained peavad täitma toiduohutuse reegleid, kui esitatakse taotlus nende lubamise kohta Euroopa Liitu. ja me peame tagama selle, et meil ei ole siin meie turgudel toite, mis taolistest reeglitest äh, puutumata jäävad meil on nimekiri, mis puudutab näiteks kloonitud liha lubamist inimtarbimisse ja ma kardan, et see ei ole küll asi, mida me näha tahaksime. ja ma väga loodan, et komisjon tuleb välja kiirete ettepanekutega, mis puudutab märgistust ja taoliste kloonitud äh, lihade jälgitavust. meie ei ole kuidagi, äh, me ei poolda ei kloonitud liha Äh, ja pigem pooldame null kilomeetreid liha. kolleeg Morvai, aitäh! toiduained, mis tuuakse Euroopa Liitu, Euroop-, Euroopa Liitu väljaspoolt, kolmandatest riikidesse, need toiduained peaks uuritama, analüüsima. aga läbi viidud uuringud ei ole taganud läbimurret läbimurre oleks seisnenud selles, et Euroopa Liidu turule satuvad ainult need toiduained, mille tootjad öö, on valmis järgima Euroopa Liidu turul kehtivaid reegleid. see tähendab, et, et need, nende tootjad järgiksid neid samu nõudeid, nagu neid näiteks peavad Ungari tootjad täitma kordan. alles siis, kui kõik toiduohutuse ja loomakaitse reeglid on täidetud, ainult sel juhul tohiks kolmandatest riikidest Euroopa Liidu turule toiduaineid tuua. kuid geneetiliselt muundatud eh, lisandiga toitaineid tuleb märgistada. on oluline, et praegune toiduohutuse põhimõte äh, jääb äh, esmaseks ka tulevikus. ma soovin, et te tõepoolest suudaksite endale selgeks teha, kui keerulises olukorras on põllumajandustootjad, kes peavad selles olukorras toime tulema. suur aitäh, proua Morvai! ja nüüd saab sõna proua Krostet kaheks minutiks. Euh, suur aitäh, härra president, volinik. täna arutame määrust, mis on eriti oluline, sest see puudutab uuendtoite, tehnoloogilist innovatsiooni, mis on hästi oluline toiduainete tööstuses. ja see loomulikult on ju ka tarbijate huvides, sest siin tunnustame teatud uuendtoodete häid omadusi, mis on tervislikumad mis puudutab palju tundlikumat teemat ehk siis kloonitud äh, loomadest päri- ja nende järglaste äh, saadud toidu turundamist Euroopa Liidus. ma päriselt mõista neid, kes ütlevad, et kasulik on selle süsteemne keelamine. minu meelest on väga halb, et meil on ainult ideoloogiline seisukoht kloonitud loomade suhtes. Euroopa Komisjon on lubanud välja anda sellise ettepaneku Äh, olema ta eelarvamusel, kas keelamine tuleb või ei. ja seetõttu on väga kahju, kui ollakse populistlikud nii tundliku teema suhtes, mis või, nõuab väga palju loogikat ja mõistust. ärgem võtkem süstemaatiliselt äh, tagurlikke seisukohti ega ka hullem veel, väga põhjalikke seisukohti keerulise teema suhtes, mida tuleb vaadata põhjalikult ettevaatuse põhimõte on eluliselt tähtis, aga selle alusel peab olema, aluseks peab ikkagi olema teaduslik arvamus, mitte ideoloogiline seisukoht. ja samamoodi riskianalüüs, kui see oleks olnud aastakümneid tagasi olemas olnud, kui me oleksime kasutanud ettevaatuspõhimõtet, siis, siis meil ei oleks äh, sadu, sadu inimesi ähm, kes on ravi saanud tänu sellele, et meil on EKG aparaadid olemas. sama asi puudutab nanomaterjale ning äh, kloonitud äh, pullide seemed, mida on juba sisse toodud Euroopa tõuaretajate poolt. praktikas on toit ja toiduained nende kloonitud äh, loomadest saadud toit juba Euroopa turul. taolise toidu ja nende loomade väljavõtmine määruses, minu arvates komisjon peab töötama siin väga kaine peaga, väga külmalt lähenema asjale, et aru saada, me jah, me kaitseme tarbijaid, aga me teeme seda mõistlikult ja lõpuks esitame oma seisukoha väga fundamentaalses teemas. suur aitäh ja nüüd härra Schneller, kaks minutit. härra president, härra volinik, ma olen endale küsinud kas meil on ikkagi niisugust uuend toiduraportit, kas meil ei ole selles valdkonnas niigi dokumente vastu võetud, ent ma võin kinnitada, jah, meil on vaja. eriti kui aga silmas pidades seda, et meil on vaja olukorda olulisel määral eh, bürokraatiast vabastada. kui võetakse vastu uuendtoidu määrus, siis see peaks puudutama ainult uuendtoitu sest kui aga teisel lugemisel raportöör toob sisse kõik need muudatusettepanekud, mis esimesel lugemisel tagasi lükati, muuhulgas nagu geneetiliselt muundatud lisandid ja muu selline, siis ei saa mina niisugust raportit toetada meil on loomulikult tarvis mõistetavat seadusandlikku protsessi, aga meil on vaja ka tagada, et meie tegevus oleks mõistetav Euroopa kodanikele. me peaksime siiski aga vältima seda, äh, et me püüame maalida uue tehnoloogia näol, saada nad seinale me oleme seda varem korduvalt teinud, ma ei näe selleks mingit põhjendust. Saksamaal on alailma nii, et kui keegi räägib nanotehnoloogiast, siis on ka kohe õudusmajas, samas on sellest teemal niivõrd palju teadmisi juba kogutud. jah, loomulikult me peame seda küsimust, selles küsimuses tegelema täiendavaid uurimusi, kuid andkem endale aru, et meil on selles valdkonnas väga palju teadmisi ja see teadmised näitavad meile selgelt, et nanotehnoloogia ja tehniliselt toodetud nanomaterjalid saavad meile ainult kasu tuua ja loomulik on, loomulikult mul on hea meel selle üle ja mulle meeldib ka selles osas voliniku seisukoht, et ta toetab kõigiti ka selles küsimuse vaatenurgast eeskätt loomade kaitset. tänan. aitäh, kolleeg Schnellhardt ja nüüd saab sõna kolleeg Antonescu. suur aitäh, härra president selle määruse ülevaatamine või sellega tegelemine. selle eesmärgiks on tagada keskkonnakaitse, loomakaitse, tarbijate kaitse, arvestades ettevaatuspõhimõtet. praegu on olulisi kahtlusi selles suhtes, kui ohutu on kloonitud loomade liha. Need äh, loomad kannatavad enneaegse vananemise all ja teiste haiguste all ja pole selgus, selgust, mis on erinevused traditsiooniliste tõuaretusmeetodite ja kloonimise äh, vahel? enamik kloonitud organisme ei äh, jäänud ellu või surid liiga vara äh, ja tegelikult andmeid ei ole piisavalt, tegemist on vaid seitsmekümne kahe kloonitud loomaga. praegusel hetkel on see tehnika liiga ohtlik selleks, et seda kasutada inimtoiduks. see on oluline eetiline teema ning arvestades, kui oht, äh, et siin on tõsised ohud tervisele ning tagajärjed taoliste tehnikate puhul, siis me peame ilmselgelt äh, jõuliselt oma seisukohta väljendama. arvestades eetilisi aspekte, äh, loomade heaolu ning seda, et kloonimine ei ole mõistlik ega vajalik toidu loomiseks, peaksime selle, sellest määruses ka sellest selgelt välja öeldud. aitäh, proua Antonescu ja poolteist minutit, härra Felner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 see tähendab seda ühelt poolt, et toimuvad arenguprotsessid eh, ja et turule lihtsalt tulevad uued tooted ja eh, minu lapsed söövad kindlasti midagi muud kui mina praegu või väga paljuski, seetõttu ma ei saa sugugi nõustuda seda, kui me lihtsalt asju ära keelame. aga seejuures tuleb järgida vähemalt kolme põhimõtet seadusandlus peab baseeruma teadusuuringutel ja teadusuuringute tulemustel. me ei saa siin lihtsalt eh, pimesi poolt või vastu olla. see tähendab, et me peame ka tervitama uusi arenguid ja neid toetama. teiseks, me peame tagama, et meie toidud, toit oleks ohutu tarbijad pööravad uuendtoidule selja, kui neil tekib mulje, et see ei ole ohutu, sest see segab Euroopa kodanikku kõige rohkem. kolmandaks tuleb meil aga tagada et uuendtoidu ehm, normatiivide kehtestamine ei kujundaks endast täiendavat kaubandustõket. me peame oma turule lubama tooteid, mis on kvaliteetsed ja ohutud. suur aitäh, härra Fjellner, proua Klas, palun. härra volinik, kallid kolleegid. uued toit, see tähendab ka uusi reegleid. tarbijakaitse kõrval on väga olulised ka eetilised küsimused ja need on olulised siin on esikohal ja nagu näitab ka tänane diskussioon, eh, esikohal on kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit. Eh, Euroopa Liit on eh, lihatoodetega varustatud, seega puudub nende järele vajadus. loomulikult ei ole mitte niisugune kloonitud loomadest teht-, valmistatud toit öö, äärm-, kohutavalt ohtlik, aga meil ei ole lihtsalt üldse mingeid tõendeid selle kohta, et ta oleks ohutu. esiteks ja teiseks eh, me peame arvestama seda, et kloonitud loomad, need on tegelikult piinatud loomad ja me ei suuda endale üldse aru anda, millistes tingimustes nad sünnivad ja kuidas nad kasvavad. me ei tohi oma toiduahelas kasutada ainsatki kloonitud looma, me peame sel-, edastama selge poliitilise sõnumi komisjonile. lisaks sellele on meil täpsustada vaja ka tehniliselt toodetud nanomaterjalide tootmise reeglistikku. meil on tarvis äh, selgepiirilist horisontaalselt sõnastatud definitsiooni, mis ei ole Äh, puut-, puut-, mis ei puuduta mitte ainult uuendtoitu, vaid millel oleks ka äh, selge seos ja loogiline äh, järg juba vastu võetud õigusaktidel, muuhulgas kosmeetikatoodete koostisele. suur aitäh, proua Klas! ja nüüd saab sõna proua Ronsulli. suur tänu, härra president! kaheksakümnest eurooplasest ei arva, et loomade kloonimine toidu nimel on õigustatud, kuuskümnest ütlevad, et nad iialgi ei söö toitu, mis on taoliste operatsioonide tulemusena saadud. ma arvan, et see näitab, milline on vastuseis kloonimisele toidu tootmises. nüüd räägime toidu töötlemisest, kasutades lihataolistelt loomadelt inimesed ütlevad, et see on valikuvabadus. aga on, kui meil on liha ja isegi piimatooted taolistelt loomadelt, siis see võib olla probleem. ja võib-olla jätame tulevikus loomad üldse kõrvale, teeme kõik asjad laboris ja nagu öeldud, me ei ole üldse veendunud, et loomade kloonimine toidu jaoks on ohutu inimtervisele ja loomad ise äh, kannatavad väga tihti selles protsessis. on äh, majapidamised, põllumajandusettevõtted, kes toodavad väga head põllumajandustooteid, tooteid iga päev, need on need inimesed, kes peaksid meie toidu lauale tooma. ja kui meil on võimalust valida ja veterinaarina minu meelest on argument iseenesestmõistetav, aitäh! ja nüüd läheme vaba mikrofoni juurde, ütleb äh, president. Te teate, et üldiselt anname sõna viiele kõnelejale, aga ma tean, et seitse inimest on sõna palunud. aga nagu te teate, et teil on vaid üks minut, enne kui mikrofon ära lõigatakse äh,, äh välja lülitatakse. härra Kostinger, palun suur aitäh! suur aitäh ka raportöörile tehtud töö eest. on erakordselt tervitatav, et nüüd lõpuks ometi Euroopa Liidu tasandil reguleeritakse uuend toit ja sellega seonduv temaatika. minu seisukohalt on erakordselt olulisel kohal siinkohal eetilised öö, äh, küsimused aga ka toiduohutuse küsimused, eriti kui me räägime äh, kloonitud loomadest toodetud toidust. põllumajandusele esitatakse Euroopas väga kõrgeid nõudeid ja neid ka rakendatakse, muuhulgas eeskätt ka toiduainete puhul tuleb tagada selle ohutus kui ohutus on tagatud ja praegu me suudame ka Euroopa lihaga varustada, siis milleks meile kloonitud loomadest toodetud liha? proua Kadenbach, palun. suur aitäh, suur aitäh raportöörile. mul on komisjonile suur palve palun suhtuge tänaõhtusesse debatti täie tõsidusega. meil on tõepoolest vaja sisulist määrust, millega sätestada uuendtoidu turule jõudmine ja toidutarneahelas kloonitud loomadest toodetud koostisosade puudumine. me, meid ei saa sugugi nimetada teaduse vaenlasteks, ma tahan lihtsalt väita, et seni, kuni teadlased ei ole oma asjadega selgusele jõudnud, seni kui teadus ei suuda meile sajaprotsendiliselt kinnitada, et see on ohutud, siis me peaksime kahtluse korral hääletama öö, niisuguste toodete vastu. see on hea mitte ainult tarbijatele, vaid ka põllumajandusele tervikuna. kolleeg Vertmann, palun. aitäh ma tahaksin rääkida tehniliselt toodetud nanomaterjalidest toiduainetes, need tekitavad elanikes ebakindlust. praegune teaduse tase ei võimalda meil saada autentset informatsiooni niisuguste nanomaterjalide ohtlikkuse või ohutuse kohta. seetõttu tuleks nanomaterjalid seetõttu tuleks nanomaterjalid toiduainetest igal juhul välja jätta Eh, seni, kuni meil ei ole eh, püsikindlaid teadmisi ja teaduslikult põhjendatud seisukohti selle kohta, et niisugused nanomaterjalid on ohutud. nüüd saab sõna kolleeg Mikko Lassik. härra esimees, volinik Dali ja ma tahaksin tähelepanu pöörata lihale, mis saadetakse kloonitud loomadelt ja nende järeltulijatelt. minu arv-, ma olen veendunud, et see on vastuvõetamatu mitte ainult toiduturu puhul, mis näitab, et toidu pakkumine Euroopa Liidu turul on täiesti piisav ja mingit täiendavat lihapakkumist kloonitud loomadelt ei ole vaja. aga see põhjustab ka tõsiseid eetilisi muresid, ma tahaksin eriti äh, tuua välja Euroopa Eetikakomisjoni seisukoht või eh, eetikagrupi seisukohta ja see käib, on mm, just nimelt eh, Euroopa toiduohutuse, loomatervise, loomade heaolu suhtes eh, suhteliselt kriitiline ja siin on olulised puudused faktide suhtes. Euroopa eetikagrupi president ei näe veenvaid argumente selleks, et õigustada aitäh ja kolleeg Sinnis nüüd palun. suur aitäh, härra president. kogu kloonitud liha ärakeelamise küsimus turul on asi, mida Lissaboni artiklis äh, sada üheksa on ära toodud, me vajame korralikke uuringuid, mis puudutavad tervist ning küsimust loomadest, kellega siin tegu on, aga neid fakte ju ei ole. hästi oluliseks teemaks on ka nanomaterjal na,, nanomaterjalid, mida minu arvates tuleks ka uurida. kogu toodete märgistamise küsimus, nii et Euroopa kodanikud saaksid selle info kätte, neil on õigus sellele infole, õigus teada, mida sisaldab toit, mida nad söövad. Nad peavad saama ka olla kindlad, et need toidud on äh, toodetud aktsepteeritaval moel või kas nad sisaldavad geneetiliselt modifitseeritud organisme. aitäh, proua Diana Tots nüüd. Uh, aitäh, härra president, volinik. ma usun, et kloonitud loomad ja igasugune toode kloonitud äh, loomalt või tema järeltulijaid ei tohiks kasutada inimtarbimiseks. komisjon peab põhjalikult kaaluma, kuidas selle teemaga tegeleda ning vahe tootmisperioodil ei tohiks üks, ükski toode eh, kloonitud loomadelt ega järeltulijalt eh, pääsema toiduahelasse. ja loomulikult kasutatakse kloonitud loomasid eh, igal pool euro- äh,, igal pool maailmas, Euroopas aga vajame hästi uuritud äh, tooteid, mida me teame, et on inimtarbimiseks ohutud jah, loomulikult tehnoloogia ja materjalid on väga olulised ja need peavad olema Äh, jälgitavad kogu toiduahelas. see peab olema ohutu, kontrollitud, heaks kiidetud ja märgistatud nii, et see ei eksitaks tarbijat. import kolmandatest riikidest peab vastama samadele standarditele, mis Euroopa Liidus kehtestatud on ning kõiki tooteid tuleb kontrollida, et saaksime olla kindlad, et nad on ohutud. ja nüüd proua Ratova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 ja vähem bürokraatiat tervikuna ja minu arvates oleks hea, kui tervise ja ohutuse teemasid korralikult hinnatakse. esimesel, esimesel lugemisel sain mina arvestada nende seisukohtadega, mida eksperdid väljendasid selle tohutu suure tehnoloogia suhtes, kuid kindlalt GMO-d sisaldavad äh, toidud on jätkuvalt äh, vaidlusaluseks küsimuseks, kuid see konkreetne määrus ei puuduta GMO-sid, ärgem unustagem seda. selle kohta tuleb omaette seadus, mis puudutab seda aspekti, aga meie ütleksime, et kloonitud liha on, ei ole osa sellest ettepanekust. Dovremmo, dovremmo autorizzare la commercializzazione di suur aitäh, jah, me peaksime andma loa kloonitud loomade turustamisele õiguse, öeldakse meile, aga miks siis? kas meil on Euroopas mingi lihapakkumise defitsiit? no ei ole ju. ja seega see argument ei ole pädev, ilmselgelt. ja kui te ütlete tarbijatele, et neil on võimalus valida kloonitud liha ja mitte kloonitud liha vahel, siis on kõik väga kena. aga vaadakem neid uudistoite, uuendtoite. siin võib olla tegemist teadusprogressiga, aga nagu te teate, et teadusprogressile läheb aega, on väga kaua läinud, e, e, läks väga kaua aega, enne kui inimesed said aru, et hallitanud leib on jube kasulik ja sealt on võimalik toota penitsilliini. pädev teadusfakt äh, nõuab ikkagi aega, et seda oleks võimalik tõestada. suur aitäh selle avalduse eest ja sellega oleme lõpetanud debati selle osa. volinik Talli, võib-olla soovite sõna võtta praegusel hetkel. volinik, palun. Yes, Mr President, thank you very much for giving me the word. jah, aitäh, härra president, et andsite mulle jälle sõna austatud parlamendiliikmed, tahaksin väljendada veel kord oma toetust järgnevatele põhimõtetele. esiteks, eh, detsentraliseeritud eh, autoriseerimisprotseduuri asendamine tsentraliseeritud protseduuriga Euroopa Liidu tasandil. Eh, turvalisust hindaks EFSA ja load annaks komisjon. teiseks, sellise menetluse sisseviimine, mis paneb paika kesksed juhised traditsiooniliste toitudele kolmandatest riikidest, mis Äh, tähendaks seda, et äh, äh, riskihalduse tagajärjel jõuab poodidesse turvaline toit, kolmandaks õigustatud juhtudel võib anda andmekaitse loa uue, uuendtoidule, neljandaks nanomaterjalide definitsioon, mis põhineb teadusele, mille saab äh, kergelt vastu võtta, see definitsioon ei peaks tulema mitte poliitikutelt, vaid äh, see peaks olema teaduspõhine, tuleme teadlastelt, viiendaks selgitada fakti, et kõik äh, toiduained, mis sisaldavad nanomaterjali, nõuavad juhtum juhtumilt äh, autoriseeringut Euroopa Liidu kodanikele. ja kuues kod-, kod-, tarbijatel peab olema õigus teha informeeritud valik äh, ja see tähendab, et kõik toiduained, mis sisaldavad nanomaterjale, peaksid olema süstemaatiliselt märgistatud. mis puudutab kloonimist, siis olen kuulanud ära parlamendi seisukohad ja olen sügavuti vaadanud äh, seda, kas uuendtoidu regula-, määrus on õige, õige instrument, millega äh, loomade kloonimist puudutada, sest et see küsimus läheb tegelikult kaugemale antud määruse rakendusalast. võin kinnitada proua Grostetile, et see raport, mis puudutab äh, kloonimist, arendatakse välja selge mõtlemisega ja see kaasab kõiki aspekte, mis puudutavad kloonitud loomade ja nende järeltulijate liha ja siis sellele järgneb põhjalik debatt parlamendi ja nõukogu sellel teemal. eesmärgiks oleks, et selline raport pakuks välja ka variante tasakaalustatud lahenduseks, mis vastaks kõigile Euroopa Liidu institutsioonide äh, muredele ja oleks vastavuses meie institutsioonilise ja rahvusvaheliste kohustustega. aitäh! suur aitäh, volinik! lõpetame selle konkreetse debati, andes kaheks minutiks sõna raportöörile ja dank u wel en ik wil alle. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada kõigi, kes eh, praeguses diskussioonis osalesid. mul on erakordselt kahju, et nõukogu ei näinud võimalikuks kohale tulla, sest parlament eh, tõi täna õhtul välja oma selge seisukoha, näitas selgelt, et oleme seisukohal, et eh, kloonitud loomad peavad jääma sellest määrusest välja. mina ise ei toeta öö, kloonitud loomadest toodetud toitu, aga ma leian, et meil peaks ükskõik, kuidas me ka ei otsustaks, selle kohta olema eraldi Euroopa Liidu seadusandlus. meil on tarvis selgepiirilisi reegleid ja meil on tarvis kloonitud toitu käsitleda eraldi. kui me räägime tehniliselt toodetud nanomaterjalidest ja kloonitud loomadest, siis me oleme siin kõik ühisel seisukohal, kuid ma tahaksin rõhutada, et uuendtoidu puhul selle määruse puhul on tegemist palju laiema alaga ja see sätestab terve rida küsimusi selleks, et tootjad teaksid, millisel seisukohal ollakse Euroopa Liidus ja et tarbijad teaksid, mida neile müügiks pakutakse ma tahaksin väga loota, et kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit ei kujune mingiks äh, kiviks meie kaelas, mis takistab selles äh, uuendtoidu küsimuse äh, osas otsusele jõudmist ja määruse vastuvõtmist. sest me tõepoolest suudame homme, kui parlament äh, Eh, hääletada ühtselt ja eh, saata selge signaal kõigile osapooltele, aitäh! Gracias, señora Liotard. Con esta intervención cerramos el debate y la votación correspondiente tendrá lugar mañana al mediodía. Aitäh, hääletamine on homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on härra Kraameri raport, mis käsitleb tööstusheiteid, saastuse kompleksset vältimist ja kontrollimist,